head kolleegid, paluksin teid kohtadele asuda. istung on alanud. päevakorra kohta. teadmiseks, et me oleme saanud komisjonilt pärast seda, kui avalikustati päevakorra projekt, kaks ümberpaigutuse taotlust komisjoni poolt, kakskümmend üheksa ja kolmkümmend üks, need puudutavad humanitaarabi Venezuelale ja Ugandale. komisjon andis meile teada, et tegemist on kiireloomulise küsimusega ja raportöör Sigfrid Muresson ja mina ise nõustusime ne-, nende punktide lisamisega tänasesse päevakorda, kuid nad tulevad hääletusele ainult ja ainult siis, kui meil jääb selleks piisavalt aega, sest meil on erakordselt intensiivne ja tihe hääletus täna. ja tulevikus ma paluksin komisjonil meile edastada varem need ümberpaigutuse taotlused, mis on kiireloomulised ja me palume, et ka nad hoiataksid meid sellest ette, selleks et me saaksime vastavalt oma tööd korraldada. ja suur tänu, et kui, et edas-, selle eest, et edastate meie soovi ja ühtlasi koordinaatorite otsused üheksandast oktoobrist on teil koosoleku materjalides olemas ja kui selle kohta vastuvõtjaid ei ole, siis need on kinnitatud. Te olete saanud protokollid kolmeteistkümnes september ja kahekümne neljas, kahekümne kuues september, kui nende kohta märkusi ei ole, siis need protokollid on samuti kinnitatud. ja, ja pärast seda sissejuhatust läheme nüüd hääletuse juurde. kõik me oleme teadlikud selle eriti suurest olulisusest. hakkame hääletama vahearuannet. juba see on iseenesest täiesti uus nähtus. noh, ja see puudutab mitmeaastast finantsraamistikku aastateks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse. hääletame omavahendite üle see on pikkade kuude töö vili raportööride juhtimisel. Jan Albrecht, Isabel Tomaa juhtisid seda tööd ning omavahendite raportöörid olid Levandovski ja Depree. see töö kulges tihedas koostöös variraportööridega, fraktsioonide koordinaatoritega ning samuti paljude komisjonidega, kes koostasid oma arvamused ning samuti esimeste konverentsiga selleks, et meil oleks parlamendi positsioon, mis on väljend, mis väljendub arvudes ja programmide kaupa ja ka see on uuendus, mis võimaldab meile alustada läbirääkimisi nõukoguga, kui nõukogu aga soovib muidugi kokkuleppele jõuda ja kõnelusi alustada meiega. vahearuandes on terve rida muudatusettepanekuid, mis on samuti konkreetsed, puudutavad mitmeaastast finantsraamistikku, selle määrust ning institutsioonide vahelist kokkulepet. sellest saab praktiliselt parlamendi õigusloomeline seisukoht ja mis võimaldab võimalikult konstruktiivselt konsent nõuandemenetlusele lähemale liikuda, mis siis puudutab järgmist finantsraamistikku ja arvud, mille me siis kinnitame oma hääletusel, sellel on otsene mõju arvamustele, mis tulevad hääletusele kohe pärast seda hääletust. eelarve, nimelt eel-, esimeste konverents nimelt kutsus üles kõiki parlamendikomisjone viia, viima oma arv, arvud vastavusse nende arvudega, mis äh, võetakse vastu meie vahearuandes. seega ka meie viime vastavusse need arvud äh, oma vastavates arvamustes. kompromissmuudatusettepanekud on samuti kaasatud hääletusnimekirjadesse. ja olles, olles nüüd selle kõik ära öelnud, arvan ma, et saamegi minna kohe hääletuse juurde. Isabel Toma. ärge muretsege, ei, ma ei soovinud raporti kohta sõna, aga unustasin oma hääletuskaardi ajaloolisel hääletusel. Ähm, kas, kuna tegemist on hääletuskaardiga, siis jah, ma paluksin, et te kõik teeksite testi. palun äh, sisestage oma kaardid seadmesse ja hääletus on alanud, me testime hääletust. kakskümmend viis kaarti sisestati, kakskümmend neli häält saime Isabel Tomas ei ole asi, kuna tal kaarti üldse pole. ma ei tea, kes see kahekümne viies siin on, kes ei hääleta. ma kutsuksin nüüd üles kõiki neid, kes oma kaardid tõesti sellesse seadmesse panid, hääletama. ja üks, mina see ei ole, aa, nüüd on korras. ja hääletus on lõppenud panen hääletusele kompromiss A kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. Äh, kakskümmend neli on tagasi võetud, kompromiss B, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. kompromiss C, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss D poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss F poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, vastu võetud. kuuskümmend kuus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, teine osa, poolt, vastu, erapooletuid kontrollime elektrooniliselt ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuusteist vastu, kümme oli poolt, proua Toma hääl on arvesse võetud. kas teil on nüüd kaart? suurepärane <laughs> progress on pidurdamatu. see oli kuuskümmend kuus, aga nüüd kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend, kes on poolt, vastu, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend kolm, seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss G poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss H poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss seitsekümmend kaheksa, soolise muudatusettepanek, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend viis, kes on poolt vastu erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kakskümmend üheksa poolt, vast-, vabandust, langeb ära, sada kaks, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss K, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss L poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek sada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada viiskümmend üks langeb ära sada viiskümmend kaks samuti ja sada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada viiskümmend viis on tagasi võetud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss M poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud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 erapooletuid vastu võetud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kuuskümmend, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada seitsekümmend kolm suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi, vastu võetud, ütleb esimees. kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanekuna sada seitsekümmend neli on tagasi võetud, kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd sellega lõppesid mitmeaastase finantsraamistiku muudatusettepanekud ja läheme nüüd omavahendite osa juurde. kompromiss Q, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud, sada kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss R, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss S, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss T, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss U, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss V poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada seitse poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kaks siis V, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolm muudatusettepanekut, millel on sama eesmärk ja suuline muudatusettepanek, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja nüüd mitmeaastase finantsraamistiku osa põhjendused, kompromiss X, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek number kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksa poolt, langes ära ei, kaheksa, kes on poolt, vastu ja erapooletuid, see on tagasi lükatud. kompromiss Y, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja nüüd äh, määruse kohta käivad artiklid kakssada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ja nüüd rida muudatusi millega määrust muudetakse. muudatus neliteist, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaheksa, poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muutus viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. muudat-, kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kakssada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud kakssada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud seitseteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatus kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kakssada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletuid ei, see langes ära. kakssada nelikümmend kuus samuti langes ära, kakssada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muutus üheksateist suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakssada nelikümmend kakssada nelikümmend kaheksa, kakssada nelikümmend üheksa ja kakssada viiskümmend langevad ära, kakssada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, parandus kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid era-, vastu võetud, kakssada viiskümmend kolm langeb ära, parandus kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, parandus kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, vastu võetud, kakssada viiskümmend neli langeb ära, parandus kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kakssada viiskümmend viis langeb ära, parandus kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kakssada viiskümmend kuus langeb ära, kakssada viiskümmend seitse samuti, kakssada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, parandus kakskümmend viis on tagasi võetud, muudatusettepanek kakssada viiskümmend üheksa, kes on poolt, langeb ära parandus kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kakssada kuuskümmend, kes on poolt, vastu? erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt. kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu? erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, parandus kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kompromiss Z, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. parandus kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss AA, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. parandus kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakssada seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. parandus nelikümmend kolm on tagasi võetud, nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss AB, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. parandus üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek number kaks, sada üheksateist langeb ära, parandus kaks, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek kakssada kakskümmend poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, parandus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, parandus neli, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, parandus viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, parandus kuus poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kakssada kakskümmend kaks langeb ära, parandus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kakssada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, parandus kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakssada kakskümmend neli langeb ära, kakssada kakskümmend viis samuti, kakssada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada kakskümmend üheksa ja kakssada kolmkümmend on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatus üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss AC, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud muudatus üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss AD, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. parandus kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. AFCO parandus neli, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. parandus kolmteist on tagasi võetud. ja nüüd institutsioonide vaheline kokkulepe, parandus nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu. erapooletuid vastu võetud, parandus nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu. erapooletuid vastu võetud. kakssada seitsekümmend neli langeb ära kakssada seitsekümmend viis, kes on poolt vastu. erapooletuid tagasi lükatud. parandus nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada seitsekümmend kuus langeb ära, parandus nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. parandus viiskümmend poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud parandus number viiskümmend neli on tagasi võetud, viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakssada seitsekümmend üheksa langeb ära, kakssada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, parandus viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, parandus viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakssada kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu. erapooletuid, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu. erapooletuid, vastu võetud. parandus kuuskümmend on tagasi võetud, kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu. erapooletuid, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu. erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, parandus kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja nüüd lisad. kompromiss AE, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja seega saamegi nüüd kohe minna äh, järelduste juurde, äh, sest et arvamus ja arvamused on kas nüüd juba kaetud või need ei, neid ei saa hääletusele võtta, mis tähendab kokkuvõttes seda, et nüüd hääletame kogu vahearuannet muudetud kujul ja tegemist on elektroonilise hääletusega, hääletus on alanud ja see tähendab, et siis tegemist on nimelise hääletusega. hääletus on lõppenud. Approbation par vingt-cinq voix pour. kakskümmend viis poolt, viis vastu ja erapooletuid ei olnud. Ces applaudissements expriment de chaleureuses félicitations. ja kogu südamest õnnitlused meie neljale raportöörile, variraportööridele. see on selge mandaat. ja nüüd on vaja veenda vaid kõigest nõukogu <laughs> disons que c'est une étape importante. siiski on see oluline etapp. ja tegime enda poolt kõik selleks, et läbirääkimised algaksid konkreetsetel alustel, sest nüüd meil on ka summad programmide kaupa. edasi. Eider Kordesabali raport, Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne, muudatusettepanek üks koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud, kaks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kolm poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, neli poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, viis poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek seitse, kes on poolt? vastu. muudatusettepanekuid vastu võetud, kaheksa poolt, vastu. erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek üheksa, ei, üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu erapooletuid kontrollime, see on elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud. vastu võetud viisteist poolt, neliteist vastu ja üks erapooletu. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud kaksteist poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. neliteist on tagasi võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. muudatusettepanek kakskümmend. muudatusettepanek kakskümmend. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kaheksateist vastu, üksteist poolt muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid? palun kakskümmend üks, näidake uuesti, palun, kes oli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt vastu. ei ole päris selge. elektrooniline hääletus kakskümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksateist poolt, üksteist vastu. see oli kakskümmend kolm ja nüüd kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu erapooletuid vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakskümmend üheksa, kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend, kes on poolt, vastu kontrollime. kolmkümmend elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kuusteist vastu, kolmteist poolt. muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt? kolmkümmend üks ikkagi, vabandust, ütleb esimees, kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud. ja nüüd kogu tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli poolt, neli vastu, kaks erapooletut, õnnitlused Heiderile. ja läheme edasi kolleeg Göransi raport, diferentseeritud integratsioon, muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid ei olnud päris selge. teeme elektrooniliselt. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm poolt, kuus vastu muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, äh, tõstke palun kätt siiski. viis ja kuus on identsed. kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud approuvé. Amendement numéro 5, amendement numéro... viis ja kuus, andke andeks, ütleb esimees. kontrollin üle, elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja tõesti suure enamusega andke andeks, aga oleks, oleks tõesti mul lihtsam, kui te kätt tõstaksite. nüüd seitse ja kaheksa on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd kogu arvamuse projekt muudetud kujul ja nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli poolt, kuus vastu ja õnnitlused härra Görantsile. Alors, nous allons maintenant ja läheme nüüd edasi erinevate finantsprogrammide arvamustega. tahaksin ka selgitada äh, ühte asja ja selgitada ja teha ettepaneku järgmise kohta. vahearuande kohta mitmeaastase finantsraamistiku kohta on heaks kiidetud terve rida kompromissmuudatusettepanekuid kliimaeesmärgi osas ja seal on järgmine sõnastus contribution to the climate objective target should reach at least 25% of expenditure over the MFF, the MFF 2021-2027 period, and 30% as soon as possible, at the latest by 2027. Il y a donc deux niveaux. Ehk siis on kaks taset, seitsmeaastane üldine eesmärk vähemalt kakskümmend viis protsenti ja iga-aastane eesmärk äh, jõuda kolmekümne protsendini niipea kui võimalik ning hiljemalt kahe tuhande kahekümne äh, viiendaks aastaks. enamuses muudatusettepanekutes me rääkisime kolmekümnest protsendist, see oleks jällegi vastuolus vahearuandega, äh, mille me heaks kiitsime mitmed äh, raportöörid muudatusettepanekutes äh, on juba sisse pannud suulise muudatuse selleks, et vahearuandes äh, lähtuda siis sellest, mis me hääletasime. tänan neid selle eest, aga sellest hoolimata need muudatusettepanek, mõned muudatusettepanekud võivad olla vastuolulised, üks üheksa live programmis, üheksateist õigused ja väärtused programm, muudatusettepanek kaheksateist Euroopa Euroopa globaliseerimisega kohanemise fond. kõik need muudatusettepanekud e, e, esitas proua Jäätemägi, kes kahjuks täna siin ei ole. kui vastuväited ei ole, head kolleegid ja selleks, et säilitada sidusust, kui me hakkame lähihetkedel hääletama, paluksin, et me Eh, lähtuksime kliimamuudatuse ettepanekust, suulises muudatusettepanekus, kus tehakse ettepanek järgmine tekst lisada. Five percent of the EU budget expenditures supporting climate objectives over the, the MFF twenty twenty one, twenty twenty seven period and an annual target of thirty percent as soon as possible and at the latest by twenty twenty seven. Sommes-nous d'accord sur cette façon de procéder? kas oleme nõus, et läheme niimoodi edasi? jah. hästi, sellisel juhul suur aitäh teile ja ma tunnen selle üle head meelt. Euh, niisiis, kõigepealt tolli all, tolliprogramm tollialases koostöös, neljas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitse koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksa eh, poolt, vastu, erapooletud, eh, heaks kiidetud. põhjenduspunktide viis poolt vastu, erapooletud, tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime, elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud eh, kakskümmend kümne vastu. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kogu tekst, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus lõppenud. kahekümne kuue häälega kahe vastu heaks kiidetud õnnitlused raportöörile, heale kolleegile järgmine number kaheksa muudatusettepanek kõigepealt poolt fiskalis kaheksas muudatusettepanek vastu erapooletud tagasi lükatud kuusteist poolt vastu erapooletud tagasi lükatud seitseteist poolt vastu erapooletud heaks kiidetud kompromiss üks vabandage mind. seda enam ei juhtu. esimene kompromiss poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üheksateist, mis on sarnane eelnevaga, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjenduspunktid neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime üle. Scrutin est clos. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kaheksateist häält vastu üksteist poolt. neliteist poolt. kas kolmteist? hääletasime viiendat, lükkasime tagasi, kolmteist nüüd poolt. vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuus poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viisteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kogu tekst koos muudatustega, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Scrutin est clos. Approbation par 24 voix contre 5. kakskümmend neli poolt, viis vastu, õnnitlused raportöörile proua Jäädenmaa mm, raport nüüd live äh, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. E, kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud kuusteist, äh, vastu kolmteist poolt kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, mida saame koos hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kontrollime kaks kuni kaheksa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kaheksateist poolt, kaksteist vastu. muudatus kakskümmend neli, kakskümmend kuus. langevad ära, need kaks plokki langevad ära, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa ja üks. siin tuleb see kliimamuudatusettepanek sisse, kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud. põhjenduspunktid kümme, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neliteist poolt, vastu. kontrollime, neliteist. hääletus on avatud, nüüd on suletud, heaks kiidetud, kolm, kakskümmend poolt, kümme vastu, viisteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuusteist poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitseteist on tagasi võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt Et donc on passe au 22. Le 22. kakskümmend kaks seega. lõplik hääletus. nimeline hääletus, hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend kuus poolt, kaks vastu, üks erapooletu, õnnitlused proua Jäädenmägile nüüd härra Lamassuuri raport, Euroopa Kaitsefond. muudatusettepanek nelikümmend neli, kes on poolt, vastu? erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis, kahes osas, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend seitse langeb ära, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend üheksa langeb ära, number kolm poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. viiskümmend langeb ära, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viiskümmend kaks langeb ära, viiskümmend kolm viiskümmend kaks nüüd, kes on poolt? poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend viis langeb ära, ei ei. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. elektrooniline hääletus, number kuus. Scrutin est clos hääletus on nüüd lõppenud. kaheksateist poolt, kümme vastu, üks erapooletu. number kuus on heaks kiidetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime, elektrooniline hääletus kuuskümmend seitse ja hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud tagasi lükatud, seitseteist vastu, kaksteist poolt kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sellepärast, et kõik ei tõsta käsi, seitsekümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, seitseteist poolt, kaksteist vastu. number seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksa poolt. palun tõstke käed. kui te praegu ei tõstnud, siis tõstate hetke pärast, kes on poolt? kaheksa, vastu. kõik ei tõstnud käsi seega siis elektrooniline hääletus sellest ei pääse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud seitseteist poolt, üksteist vastu. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu erapooletud tundub, et heaks kiidetud, aga tõepoolest te osutaksite mulle teene, kui te tõstaksite käe kas poolt või vastu, aga palun tõstke oma käed, üheksa, poolt, vastu. erapooletud, heaks kiidetud, kümme, poolt. peame üheksandat kontrollima. hääletus on alanud. üheksa hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kuusteist poolt, üksteist vastu. number kümme poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu er,, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend kolm poolt, vastu, heaks kiidetud. põhjenduspunktid number viisteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. number kuusteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. vabandust. kakskümmend kolm, kes on poolt? uuesti kakskümmend kolm siis jah, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu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 kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kaheksateist poolt, üheksa vastu. see oli kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli nüüd. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üks poolt, vastu, era-, heaks kiidetud kolmkümmend üheksa ja nelikümmend koos suulise muudatusettepanekuga raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, heaks kiidetud kogu tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Mm-hmm. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend kaks poolt, viis vastu, õnnitlused meie kolleeg Lamassuurile nüüd läheme piiride kontrolliga edasi, Monika Olmajärvi raport ümber äh, kolmkümmend, nelikümmend viis ja kuusteist plokina poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksa, kümme üksteist, kaksteist ja kolmteist, mida saame hääletada koos poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, ei ole päris selge. kõik ei tõstnud kätt, seega siis hääletame elektrooniliselt ja elektrooniline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kuusteist poolt, kümme vastu, üks erapooletu. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm, siin hääletust ei toimu, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, nelikümmend seitse. kontrollime nelikümmend kuus. hääletus on avatud, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud viisteist poolt, kaksteist vastu, tõepoolest see oli nelikümmend kuus, nüüd nelikümmend seitse poolt, vastu. erapooletud, heaks kiidetud. neliteist poolt. vastu. erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend kaheksa poolt. vastu. erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend üheksa poolt. vastu. erapooletud, heaks kiidetud. aga palun tõstke tõesti käsi viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, heaks kiidetud, kompromiss, üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitseteist poolt, vastu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 erapooletud, heaks kiidetud, viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa koos suulise muudatusega poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kogu tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kakskümmend kolm poolt, kaks vastu ja õnnitlused proua Monika Holmajärile. Georgios Kirtsuse raport. mis puudutab eh, piirihalduse, eh, kõigepealt viis poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme kaksteist ja üks plokina poolt, vastu, erapooletud. ma usun, et heaks kiidetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üksteist poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neliteist on tagasi võetud, kakskümmend kaks, vabandust, ütleb esimees, kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, ma usun, et tagasi lükatud, aga kontrollime nimeliselt äh,, elektrooniliselt vabandage, ütleb esimees. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksateist vastu kümme poolt. kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist. koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, kes on vastu, e-, heaks kiidetud kogu tekst koos muudatusettepanekutega, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kakskümmend viis kahe vastu ja üks erapooletu. ja nüüd kolleeg Kloanek Mohani raport. Euh, Euroopa Sotsiaalfond kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kaks on tagasi võetud, nelikümmend kolm on sellega sarnane, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss number üks, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd läheme edasi muudatusettepaneku üheksa juurde. esimene osa sellest on kaotatud esimese kompromissiga ja seega peame hääletama ainult teise osa kohta. poolt vastu. väga paljud käed ei kipu tõusma, ma saan aru, et me oleme väsinud juba sellepärast, et hääletus on pikk, aga puu, kes on poolt? teine osa, üheksas muudatusettepanek, kes on vastu? kes on erapooletud, tagasi lükatud? nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu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 nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud üheksateist vastu, kaheksa poolt, palun tõstke käsi kõrgele, võidame aega. viiskümmend kolm koos suulise muudatusega poolt, vastu. kõik jälle ei tõstnud kätt, seega siis viiskümmend kolm koos suulise muudatuse ettepanekuga hääletus on nüüd elektrooniline viiskümmend kolm. hääletus on alanud, viiskümmend kolm. kas äh, nüüd on hääletus lõppenud, tagasi lükatud viisteist vastu, kaksteist poolt. muudatus kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend neli, kes on poolt. proua Toma, te soovite sõna võtta? Non, vous ne souhaitez pas vous exprimer. ei, te ei soovi sõna võtta. viiskümmend neli. viiskümmend neli langeb ära Ah. Bon. Alors, comme, comme le 53 était à... kuna viiskümmend kolm oli elektrooniline hääletus, siis me peame uuesti seda hääletama elektrooniliselt. hääletus on alanud. Eh, eh, <laughs> Merci. aitäh teile. viiskümmend kolm, nüüd on hääletus lõppenud À sa vol... Approuvé par 24 heaks kiidetud kakskümmend neli poolt, neli vastu, üks erapooletu, see oli viiekümne kolmas muudatusettepanek, nüüd kolmteist. kes on poolt, vastu, erapooletud, ma usun, et tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt,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 hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, viisteist neljateistkümne vastu. neliteist. neljateistkümnes muudatus koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt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 niisiis, hääletus on alanud. Oui. Scrutin est clos. Approbation par 22 voix contre 5 et une. Äh, lõppenud kakskümmend kaks poolt, viis vastu, üks erapooletu, heaks kiidetud. viiskümmend üheksa, äh, mis on kooskõlas neljateistkümnendaga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud heaks kiidet-, tagasi lükatud kuuskümmend seitse poolt, vastu. erapooletud tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu. erapooletud tagasi lükatud kuuskümmend üheksa, tagasi võetud seitsekümmend poolt, vastu. erapooletud tagasi lükatud põhjenduspunktid number kolm poolt, vastu. erapooletud tagasi lükatud muudatus viisteist poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kaheksateist poolt, vastu. kontrollime, kaheksateist, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, seitseteist vastu, kümme poolt. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend viis, viis, mitte kakskümmend viis, viis, number viis, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt ja kakskümmend neli, sellepärast et need on identsed. kakskümmend kolm, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. ma usun, et tagasi lükatud, aga kontrollime elektrooniliselt, kakskümmend viis hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud viisteist kolmeteistkümne vastu. põhjendus punkt kakskümmend üks, muudatus kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt ja ka kakskümmend üheksa, identsed poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend koos suulise muudatusettepanekuga. kontrollige üle, härra Fernandes, oma hääletusnimekiri poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. number kuus koos suulise muudatusettepanekuga ja jällegi eh, Rahvaparteil on õige hääletusnimekiri nüüd poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kaks poolt, erapoolet-, vastu, heaks kiidetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend viis, kolmkümmend kuus, siin ei ole midagi hääletada, kolmkümmend kuus, kolmkümmend seitse, koos suulise muudatusettepanekuga ja jällegi õiged hääletusnimekirjad ette poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd kogu tekst koos muudatusettepanekutega. nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend neli poolt, kolm vastu ja üks erapooletu. õnnitlused proua Kloanek Muranile. Euh, nüüd äh, siis äh, Solee raport õiguste ja väärtuste programmi loomine, muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud muudatusettepanek seitse langeb ära, sest lange-, käis kompromiss ühe alla, nüüd kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid kontrollime elektrooniliselt ja kakskümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmteist poolt, viisteist vastu. kaheksa on tagasi võetud, kolmkümmend kes on poolt? Pardon, pardon, pardon. esimees ütles kogemata kolmteist. palun kergemat karistust, kolmkümmend. kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. kolmkümmend. hääletus on elektrooniline ja see on alanud. Eklu. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, seitseteist vastu, üksteist poolt. muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime elektrooniliselt, kolmkümmend üks. hääletus on alanud ja lõppenud. tagasi lükatud kuusteist vastu, kaksteist poolt. üheksa on tagasi võetud ja plokina kakskümmend üheksa, kakskümmend üks, kakskümmend neli, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitseteist vastu, üksteist poolt. kümme, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt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 kas kõik on hääletanud ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksateist vastu, kaheksa poolt. see on nelikümmend kuus, aga nüüd nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjendused kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, neliteist poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud viisteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viis poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kuus poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. üheksateist seotud kliimaga. kes on poolt? suuline muudatusettepanek, mis on seotud kliimaga, jah, millest just ennist rääkisime, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd kogu arvamus muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli poolt, neli vastu, erapooletuid ei olnud. õnnitlused härra Soleile. nüüd kolleeg Gonzales Bonsi arvamus. õigusprogramm. muudatusettepanek number viis, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid era-, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, põhjendused kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kogu tekst, nimeline hääletus ja hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli poolt, kolm vastu, õnnitlused kolleeg Gonzales Ponsile. nüüd edasi. Manuel Stos Santose arvamus globaliseerumisega kohast, kohanemise Euroopa fond üheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletuid? vastu võetud kakskümmend, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud kakskümmend üks poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. Pole päris selge, kakskümmend kaks, hääletab elektrooniliselt, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, üheksateist vastu, üheksa poolt, kakskümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, neliteist on tagasi võetud, põhjendused, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viisteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kontrollime hästi. viisteist, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksateist vastu kümme poolt. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud seitseteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaheksateist suulise muudatusettepanekuga, mis puudutab kliimat, kes on poolt, vastu kontrollime elektrooniliselt see on sidususe tagav muudatusettepanek. hääletus on alanud. jah, tehke korda oma hääletusnimekiri. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm poolt ja nüüd hääletame koos. ei, andke andeks siiski. nüüd kogu tekst muudetud kujul. nimeline hääletus on alanud no sa, ei ma küll voa ära. üks hääl on puudu, jah, tänu sellele saan juua loksu vett, ütleb esimees. kuna kahekümne üheksas hääl ei taha ikka veel tulla, siis hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli poolt, kolm vastu. ja õnnitlused Manuel dos Santosele <laughs> ta ei tahtnud lihtsalt hääletust mõjutada. aga nüüd kolleeg Vaidere raport. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutusele võtmine toetuse maksmiseks Lätile, muudatusettepanekuid ei ole, kogu tekstnimeline hääletus ja hääletus on alanud kas kõik hääletasid? ei hääletanud kõik. ja nüüd on hääletus lõppenud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitse poolt, üks vastu. õnnitlused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 Euh, kõigepealt digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek seitseteist ja hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud viisteist poolt, neliteist vastu. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletuid? elektrooniliselt. hääletus on lõppenud sama tulemus, viisteist poolt, neliteist vastu, kaheksateist on vastu võetud, üheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu. erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu. erapooletuid ei ole kuigi selge, kakskümmend üks elektrooniline hääletus. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. viisteist poolt, neliteist vastu. ja edasi üks, kakskümmend kaks, kakskümmend, kakskümmend kolm, kolm, kakskümmend neli, neli, kakskümmend viis, viis. nii et jõuame kahekümne seitsmeni välja, mida saab kõike hääletada koos. panen hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime elektrooniliselt. kakskümmend kaheksa. kas kõik on jõudnud hääletada? ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kuusteist poolt, kaksteist vastu, kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek number kaheksa ja kolmkümmend kaks koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek üheksa ja kolmkümmend kolm on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. põhjendused, muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud viisteist koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nüüd kogu tekst muudetud kujul, nimeline hääletus ja see on alanud kas kõik on jõudnud hääletada? peaaegu. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitse poolt, kaks vastu, õnnitlused arvamuse koostajale. ja ikka Paul Rüübigi arvamus, järgmine arvamus, ühtse turu ettevõtete ja nii edasi muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid? nimeline hääletus kuusteist. elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksateist, vastu kümme poolt. muudatusettepanekud üks, kaks, kolm, neid saab hääletada koos. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A. kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud. lisade juures üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendused kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt vastu, erapooletuid. kontrollime muudatusettepanek number kaksteist. elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud tagasi lükatud seitseteist vastu ja kolmteist poolt. muudatusettepanek kolmteist, kahes osas, esimene osa. kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osapoolt vastu, erapooletuid. ja seda kontrollime elektrooniliselt, teine osa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksateist vastu, kaksteist poolt muudatusettepanek neliteist ja viisteist Neid hääletame koos ko- ja siin on ka suuline muudatusettepanek. kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kogu arvamuse projekt, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, kolm vastu, õnnitlused Paul Rüübigile. ja nüüd, äh, mille üle võib-olla ei olegi vaja hääletada, härra Ashworth vabandab väga, ta ei saanud täna siia tulla. ja ta palus, et ma tema nimel siis sõna võtaks, üritan kõik siis ümberpaigutuse taotlused vastavalt äh, finantsmääruse artikli kakskümmend viis te olete juba saanud mõne päeva eest kõik dokumendid, mis on seotud nende ümberpaigutustega. see on kaks tuhat kaheksateist eelarve, nagu aru saite. ja vahendid puutuvad muid jagusid. kõigepealt Euroopa Kontrollikoda, siin on neli ümberpaigutamise taotlust kolm on väikesed summad, mis puudutavad äh, turvalisust, kakskümmend kuus tuhat eurot siis kolimised ja hooldus umbes kolmkümmend tuhat eurot ja siis dokumendid ja raamatukogu kümme tuhat eurot ja neljas ümberpaigutus on kahel, kahel real, mis puudutab varustust, äh, tarkvara seitsesada tuhat eurot siis on ümberpaikutamise taotlused, mis puudutavad majandus, regioonide komiteed ja majanduse ja sotsiaalkomiteed. kõigepealt majanduse ja sotsiaalkomitee. siia jaguneb erinevate eelarveridade vahel, see puudutab kinnisvara hankeid, äh, sisseseadet, tehnilist varustust, see on seotud ENF kuue ja seitsme regioonide komiteega, see puudutab äh, samuti kinnisvara osturidasid ning tehnilist varustust, seitsesada tuhat äh, ja midagi eurot ja kolmsada tuhat umbes eurot, need ülejäänud regioonide komitee ümberpaigutamised tugevdavad missioonide eelarverida kuuekümne kuue tuhande euroga ja, ja väli, väljaspoolt ostetavad uuringud sada nelikümmend tuhat eurot kas variraportöör soovib sõna? kui keegi sõna ei soovi ja küsida midagi ei soovi, proua Sanchez Lopez kontrollikoja, kontrollikojast ja härra Jakobson või härra Kronbergs regioonide komiteest. kui keegi sõna ei soovi ja keegi vastu ei ole, siis need ümberpaigutused on eelarvekomisjoni poolt kinnitatud. palun. ja voorzitter, u hoeft van ons niet de stemming te brengen, maar. seda ei ole vaja hääletada, aga kõik, meie hääletasime kõikide nende ümber, eh, meie hääletaksime kõikide nende ümberpaigutuste vastu, oleme vastu. jah võtan teadmiseks teie märkuse, kuid siiski kõik, kõik, kuid vastuväiteid ei ole ja seega kinnitame siiski eelarvekomisjoni nimel need ümberpaigutused, kuid võtan arvesse teie seisukoha. üldeelarve raportöör, kas te sooviksite sõna nüüd? kaks tuhat kaheksateist eelarve osas, kas te sooviksite tutvustada kahte ümberpaigutamise taotlust, mille esitas meile komisjon ja millest rääkisime päevakorra all. ehk siis saame vastu tulla komisjoni soovidele. aitäh, esimees. siin on tõesti kaks ümberpaigutuse taotlust, otsused kakskümmend üheksa ja kolmkümmend üks komisjonilt. mis seal täpselt kirjas on? kokku nelikümmend kaks miljonit eurot Venezuelale ja Ugandale, kakskümmend seitse miljonit siis Venezuelale, mis puudutab sealseid äh, tervise ja hügieeniprobleemide lahendamist ja äh, viiskümmend miljonit peaks minema Ugandale selleks, et aidata sealset äh, ühte koma viit miljonit pagulast. kust see raha tuleb? kolmkümmend kaks äh, hädaabireservist, äh, seitse tuleb äh, arenguabi investeeringutest, ma arvan, et me peaksime kinnitama need taotlused, aga ma paluksin komisjoni, et nad tulevikus meile para-, varem annaksid teada nendest ümberpaigutustest. reede pärastlõunal saadeti meile need taotlused, see oli kümme päeva tagasi küll, aga meil oli vahepeal roheline nädal, inimesed olid valimisringkondades või puhkusel, nii et tõesti, meil oli kõigest äh, paar päeva, et seda üle vaadata ja tõesti äh, kui on vastuolulised äh, taotlused, siis on meil väga raske otsuseid teha. seekord oli tegemist lihtsate taotlustega, aga seekord ja seega saime seekord kiiresti teha selgitasin, esimees, ähm, milles asi ja ma arvan, et me peame hääletama ja tegin siis ka kolleegidele oma soovituse. Merci, monsieur le rapporteur général, la commission. suur tänu, üldeelarve raportöör, komisjon ka kuulis teie üleskutset, ühinen härra Suure Muressaniga. ja, ja siis paluksime edaspidi, et komisjon meile taotlused võimalikult varakult esitaks et me saame ka siis piisavalt äh, põhjalikult need läbi vaadata, aga antud juhul sellega probleemi ei olnud. Äh, raportöör ütles oma seisukoha ja nüüd hääletamegi elektrooniliselt. Äh, raportöör soovitas hääletada poolt ja hääletus on alanud. Mhm. kas kõik on jõudnud hääletada? Äh, mõningaid hääli tuleb veel järele oodata. võib-olla mõned kolleegid läksid välja, jättes kaardid hääletusseadmesse, aga nüüd on hääletus lõppenud. kahekümnest antud häälest kaheksateist olid poolt ja kaks vastu. eelarvekomisjon seega on heaks kiitnud need ümberpaigutuse taotlused. Äh, proua Holmeril ei olnud teadaandeid kinnisvarapoliitika osas ja hääletust ei ole, seega on meie hääletused tänaseks lõppenud, võite oma hääletuskaardid ära panna. ei ole ka teavet kinnisvarapoliitika kohta. ja annan sõna Siegfried Muressonile, et ta tutvustaks meile paranduseelarve projekti number kuus aastaks kaks tuhat kaheksateist. aitäh, esimees. paranduseelarve eelnõu number kuus koos raportiga, mis on teile edastatud, ütleb järgmist tavaliselt vähemalt aasta-kaks tagasi, sellel ajal komisjon peab tegema paranduseelarve ettepaneku ja liikmesriikidele jõulukingitusi tegema, sellepärast et nad ei ole olnud võimelised kasutama raha, mis me oleme neile kasutada andnud. nii juhtus see eelmine aasta, üle-eelmine aasta, kuid seekord on olukord parem, vahendeid on paremini ära kasutatud, programmid käivad ja sellepärast praegune äh, paranduseelarve näeb palju parem välja kui see, mis meile välja pakuti aasta või kaks tagasi. siin on tehtud ainult mõned vähendused, nelikümmend kaheksa koma kuus miljonit eurot äh, kulukohustustena ja nelikümmend seitse koma seitse miljonit maksekohustustena, seda siis rubriigist kaks ja see puudutab jätkusuutlikke partnerluslepinguid. aga see puudutab kulutusi. sissetuleku poole peal tehniliselt tasakaalustati omavahendite osa, tegemist on tehnilise muudatuse ja automaatse muudatusega. mida see täpselt tähendab? Need, neto tollitulusid on kaks koma kuus miljardit eurot vähendatud ja samamoodi on ka käibemaksu ülempiiri muudetud ja sealt tuleb üheksakümmend miljonit eurot. mida see tähendab? kui sissetulekud omavahenditest on väiksemad kui prognoositud, siis liikmesriigid automaatselt peavad juurde maksma oma RKT põhilise makse kaudu ja tegelikult seda see paranduse eelpane, ettepanek siin ka ütleb. nii et liikmesriigid peaksid siis vastavalt oma RKT maksele siis juurde maksma nõukogu peab selle parandusettepaneku kõigepealt heaks kiitma, siis on kaheksanädalane lepitusperiood riiklike parlamentidega ja pärast seda saame meie hääletada. ma eeldan, et me hääletame detsembrikuus, aga kuna ma ütlesin, härra esimees, minu arvates on tegemist tehnilise muudatusega, oleme seda arutanud ka eelmisel korral kolmepoolsete läbirääkimiste nõukogu ja komisjoniga, ma ei näe sellega mitte mingeid probleeme ja sellepärast äh, esitasin teile sellise ettepaneku ja ma eeldan, et hääletame detsembrikuus, aitäh. aitäh, härra raportöör. kas äh, on küsimusi või märkusi selle kohta? ei tundu olevat. seega oleme kokku leppinud. üheksateistkümnendal novembril on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kell kaheksateist null null hiljemalt ja hääletame eelarvekomisjonis kahekümne esimesel novembril. nii et täiskogu hääletus võiks toimuda novembri teisel täiskogul. Mobilisation du fond d'ajustement à globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi vahendite kasutusele võtmine proua Kardesavali raport. aitäh, esimees, saan teha lühidalt, sest meid on väga vähe siin saalis äh, ja eelarve kontrolli komisjonis äh, pikk hääletus on küll selja taga, sellepärast teen ka lühidalt. räägime siis globaliseerumisega kohanemise fondi vahendite kasutamisest, see on teist korda kui Attika on esi-, Attika piirkond on esitlenud taotluse, see puudutab siin trükikodasid, me räägime viiesajast äh, koondatust äh, kolmes erinevas ettevõttes, nii kaks koma kolm miljonit eurot tuleks siis Euroopa Liidu eelarvest, kuuskümmend protsenti kogukuludest siis. siin on aktiivselt meetmeid äh, välja töötatud äh, olukorra lahendamiseks, tehakse koostööd ajakirjanikega ja ka Tööministeeriumiga ning ma arvan, et see kõik on ka kooskõlas ähm, äh, raamistikuga ja seega polegi mul rohkem midagi lisada. aitäh selle teadaande eest ja julgustavate sõnade eest. kas on sõnavõtusoove kellelgi? ma ei näe siin seega siis annan teada, et muudatusettepanekud tuleb esitada veel hiljemalt kuuendaks novembriks homseks siis kella kaheteistkümneks päeval. hääletame eelarvekomisjonis kahekümne esimesel novembril ja täiskogul hääletatakse teisel novembril sessioonil. nüüd pöördun härra Jens Kairi poole, kes räägib meile sellest, kuidas kontrollida ameteid ja räägib ka oma raportist. suur tänu, esimees. Saksamaal Öeldakse, et saali on võimalik ka tühjaks rääkida, ma nüüd üritan, vaatame, kas see mul õnnestub, väga paljusid enam kohal pole ja detsentraliseeritud ametite töö ning nende demokraatlik järelevalve on väga tähtis küsimus, eriti just AFCO komisjonile. Georgi Tšeflin kirjutab selle kohta raporti ja kuna mina olen äh, Äh, ametite eest vastutav raportöör, siis ma ütlesin, et ei tohi ka eelarvekomisjoni kõrvale jätta. nii et äh, kuna me koostame siin arvamust, siis äh, tähemärkide arv on piiratud ja seepärast, kallid kolleegid, võite teha küll ettepanekuid, aga ruumi väga palju nende jaoks pole. ja mina tegin väga lühikese arvamuse eelnõu just sellepärast, et kodukord näeb seda niimoodi, et äh, mitte sellepärast, et mul poleks midagi öelda. ma keskendusin äh, lõivude kaudu rahastamisele, see on küsimus, mida me oleme siin mitmeid kordi tõstatanud eelarvekomisjonis. ma toon siin välja selle, et meil on praegu siin umbes üks miljard eurot, mida saadakse lõivudena detsentraliseeritud ametite eelarvetesse Äh, seda siis siis, kui ärimudel seda ette näitab. näiteks siis, kui teenuste eest nõutakse lõive, siis on võimalik ne neid vahendeid saada. põhiõiguste ameti puhul oleks see muidugi imelik, kui hakataks lõivu nõudma. teine punkt, äh, mis, ähm, millega oleme ka pidevalt tegelenud, on äh, ametite asukoht, see huvitab ka väga liikmesriike. minevikus oli meil siin paar erandit, nimelt paar ametit olid sellised, kui, kellel oli mitu asukohta ja meil oli ka ameteid või agentuure, mis asusid väga kaugel kohtadest, kuhu lihtsalt ei ole transpordiühendusi ja sellest tulenes veel üks probleem. nimelt, et ei olnud ametite asukohtades rahvusvahelisi koole ja seega ametite võimalused olid väga piiratud, eriti just kvalifitseeritud tööjõu leidmisel, sest inimesi ikkagi huvitab see, kuhu ka lapsed kooli panna. ja sellepärast ma tõin ka selle probleemi välja ja ütlen ka, et kutsume komisjoni üles äh, nende ametite puhul, millel on kaks asukohta, kõigepealt olukorda hindama ja mõtlema selle peale, kas see peaks ka niimoodi tulevikus jääma veel üks punkt, mille ma personali kohta välja tõin, sest see on tähtis, on nimelt see äh, palgakoefitsient. Te teate, et nendes liikmesriikides, äh, kus ei ole eurole üle mindud, aga äh, kus, mis on siiski Euroopa Liidus ja millel on ametid, et seal on personali palgakoefitsient selline, mis ei ole väga soodus. näiteks Frontexis Varssavis Poolas slottide ümberarvutuskoefitsient on tõesti selline, et seal töötavad inimesed teenivad palju vähem kui äh, ametite töötajad, kes töötavad siis euroriikides, neil on ka väga raske inimesi leida Äh, ja me teame, et Frontex äh, teeb väga tähtsat tööd ja sellepärast äh, peaksime me ka selle küsimusega tegelema. ja siis viimane punkt, mille ma välja tõin, on väga tähtis ka AFCO jaoks, nimelt demokraatliku järelevalve küsimus. minevikus liikmesriikide jaoks oli väga tähtis see, et järelevalvenõukogus oleks igast liikmesriigist üks liige see tõi endaga kaasa väga naljakaid olukordi, kus oli väike amet, kus töötajaid oli vähem kui järelevalvenõukogus olevaid liikmeid. aga noh, olgu, kui me räägime rahast ja kärpimisest, siis me teame, milline on nõukogu seisukoht. nüüd aga küsimus selle kohta, et kui Euroopa Parlamendi saadik läheb ametitööd kontrollima kohale, noh, selle kohta minevikus ei osatud midagi öelda. nüüd on aga ühine, no ühine seisukoht, seda ei saa nimetada, aga me oleme nii-öelda jõudnud kokkuleppele ühiselt äh, äh kolme institutsiooni vahel, et kuidas sellesse küsimusse suhtuda. tegemist on siis kokkuleppega tähtsate küsimuste kohta, mida ei ole ka võimalik lepinguga paika panna ja selles ühises lähenemises on siis paika pandud ka demokraatlik järelevalve ehk siis see, et meil on võimalik saata rahvasaadikuid ka siis järelevalvenõukogudesse. Need on punktid, mida mina välja tõin ja nagu öeldud, siia on veel võimalik midagi sisse kirjutada, sest täheruumi veel on. suur aitäh raportöörile, kes ametitest kirjutab aitäh, et selgitasite meile oma arvamuse peamisi jooni. härra Fernandes, kas soovite vastata? aitäh, lugupeetud esimees. ma räägin kolleeg Sarvamaa nimel, kes silma peal hoiab sellel küsimusel. tema täna siin viibida ei saa. ja ta palub vabandada ennast, sellepärast et teda siin ei ole härra Sarvamaa on nõus raportööri äh, härra Kairi arvamusega ja tahaks välja tuua kolm punkti. esiteks äh, palkade koefitsiendid. ta leiab, et neid peaks korrigeerima. selleks, et ka tegelikke äh, kulusid äh, peegeldada. teiseks, ametid peaksid äh, olema valmis eelarveks, mis põhineks tulemuslikkusel, performance-based. ega mina ei teagi hästi, mida see tähendab, ütleb härra Fernandes, me oleme sellest küsimusest palju rääkinud see pidi olema nüüd äh, revolutsiooniks eelarvetes, ega me seda näinud siiani ei ole, aga alati võib ju loota, et nii see ühel päeval läheb, olgugi et Euroopa Liidu eelarve ei ole päris sarnane liikmesriikide omadega, vahel äh, kipub see ununema, me ei saa olla tsükli vastased, me ei saa ütelda, et järgmine aasta kaks protsenti, järgmine aasta, ülejärgmine aasta SKT-st siis ja järgmine aasta võib-olla alla ühe protsendi, me ei saa niimoodi tegutseda. ja kõik teavad ka sellest, et räägitakse võimalusest meie vahendeid suurendada see oli minupoolne vahemärkus, see ei ole härra Sarvamaa arvamus, aga nüüd kolmas punkt härra Sarvamaa poolt. nimelt leiab tema, et me peaksime selgelt välja tooma prioriteedid ja tööülesanded, mis ametitel on, nii et ei oleks dubleerimist. see parandaks äh, tõhusust ja isegi koostööd ametite vahel. suur aitäh! kes veel sõna soovib? hästi, härra raportöör, me tõesti soovime, et ametid oleksid päriselt toimivad ametid ning et ei tuldaks välja mõtetega uute ametite loomiseks lihtsalt sellepärast, et ühele või teisele liikmesriigile tuleb head meelt valmistada. igalühel peaks olema oma amet, tundub, sellepärast et igaüks kaitseb oma huve. ma näen, kui keerukas on Euroopa Tööameti loomine me võiksime ümber struktureerida mõned ametid, kellel on juba teatud pädevus tööhõive või siis ametikoolituse vallas. aga tundub, et selline ümberstruktureerimine ja äh, grupeerimine on väga keerukas. samuti on ameteid, kellel on suhteliselt äh, soodsad tariifid. aga samuti ei saa Äh, ametite tariife liiga madalateks viia, sellepärast et sellisel juhul võib konkurents tekkida liikmesriikide endi ametitega. tundub, et praegune ametite korraldus vastab pigem liikmesriikide enda egoistlikele soovidele, mitte aga solidaarse Euroopa vajadustele. selle arutelu lõpetuseks, härra raportöör, kas soovite veel jagada meiega oma arvamust? võttes arvesse, et arvamuse kohta tehtavad muudatuse ettepanekud tuleb enne üheksateistkümnendat novembrit, enne kella kaheksateist null nulli esitada. kaheksateist detsember tuleb see komisjonis hääletusele, kahekümnendal veebruaril AFCO äh, asub selle ettepaneku kallale. jah, suurima heameelega, lugupeetud esimees ametit erinevates liikmesriikides. ma olen siin ikka teinud nalju selle kohta, sest ajaloolasena tõin siin tõesti ka näiteid keskajast. muide, kui saksa keeles öeldakse bastard, siis mitte keegi ei solva nii palju nagu inglise keeles ja mäletate, keskajal oli ka äh, dünastia probleeme, sellepärast et sellised äh, abieluvälised lapsed olid siis äh, probleemiks. jah, tõesti nagu ametite puhul ka, et kõigi hea meelega muudkui loovad neid, aga pärast ei taha mitte keegi nendega tegeleda. kui üks amet luua, siis liikmesriigid kemplevad, et saada seda endale, ma juba vaatan põnevusega, kuhu see Tööjõuamet siis lõpuks läheb, ilmselgelt läheb seal korralikuks maadluseks on riike, eh, paar tükki, mis ütlevad kindlasti, et meil ei ole veel ühtegi Euroopa Liidu institutsiooni ja teised hakkavad rääkima, kui tähtis see amet on ja et see peab kindlasti just nende liikmesriigis olema. ja tegemist ei ole isegi otsusega, mille võtavad vastu liikmesriigid, isegi kui Sepol, Euroopa Politseiamet tuli öö, üle viia ühest kohast teise, siis britid ju ütlesid, et eh, nemad tahavad seda ametit aga samal ajal oleks olnud mõistlik äh, amet viia Den Haagi, sellepärast et seal on ka teisi institutsioone nagu Europol, äh, millega oleks saanud siis koostööd teha. aga nüüd on see Sepol hoopis Budapestis, nagu te kõik väga hästi teate. mitmed rahvasaadikud ka siit kojast võitlesid selle eest, et äh, Sepol ei läheks mitte Den Haagi, vaid hoopis sellesse liikmesriiki, kust nemad olid pärit nii et siin on tõesti nagu selline öö, äh, oma taskutesse öö, äh, ajamine ja ma tean, et öö, äh, kui mina hakkaksin ka siin tegema kampaaniat, et see amet läheks minu kodulinna Essenisse, siis kodus mind kindlasti kiidetaks, aga ma ei tea, kas see tegelikult oleks mõistlik nii et ma tegelikult leian, et me tõesti peaksime objektiivselt neid otsuseid vastu võtma ja kasutama objektiivseid kriteeriume. näiteks see, kuidas sinna kohale jõuda, transpordiühendused, rahvusvaheline lennujaam peab olema lähedal. eriti, kui tegemist on ametiga, mis peab väga palju suhtlema äh, näiteks Ravimiamet äh, või äh, seal peavad tõesti ettevõtted kohal käima selleks, et neid ravimeid sertifitseerida, seal peab olema lennujaam lähedal ja peale selle ka ametnike jaoks, kes seal töötavad, peab olema ka rahvusvaheline kool laste jaoks, tegemist on kahe tähtsa kriteeriumiga, millest tuleks kinni pidada. ja siis muidugi ka see rahvusvaheline tasakaal Euroopa Liidus, aga see minu jaoks ei ole nii tähtis kui need kaks esimest nimetatud kriteeriumi. ja nüüd tõesti see, kuidas on nad jaotatud. no nüüd Ühendkuningriigist, Londonist tõime kaks ametit ära ravimiamet äh, läheb nüüd Amsterdami ja see oli ka sarnane juhtum. Hollandi valitsus tõesti võitles Ravimiameti eest, aga siis, kui otsus oli vastu võetud, et Ravimiamet läheb Amsterdami ja tekkis küsimus, kas Hollandi valitsus kavatseb siis ka osa üürist kinni maksta, siis äkitselt nad enam ei olnud sellest probleemist huvitatud või siis oli meil vaja tõesti survet avaldada selleks, et Hollandi valitsus varem antud lubadustest hakkaks kinni pidama. ja Itaalia valitsus siiamaani ei ole veel äh, üle saanud sellest, et valiti Amsterdami ja mitte Milano ja ma tean, et on siin kolleege, kes äh, äh, Itaalias, kes räägivad, kui hea ikka oleks, kui Ravimiamet oleks hoopis Milanos. me ei saa muidugi kunagi kõik õnnelikuks teha, aga teatud kriteeriumitest tuleks siiski kinni pidada ja see kehtib nii Amsterdami kui ka Milano kohta ja siis võib hiljem hakata edasi kasutama teisi kriteeriume. nii et tõesti, ametite puhul väga palju meil enam otsuseid pole vaja teha, väga palju lisaameteid meil enam vaja pole, kui nüüd Euroopa Liit ei hakka endale uusi ülesandeid võtma, nagu näiteks töötajate lähetamise direktiivi kaudu äh, Äh, see direktiiv toimib ainult siis, kui ametid seda ka kontrollivad ja kui me tõesti otsustame, et meil on vaja siin järelevalveametit nagu Euroopa Tööjõuamet, siis on meil vaja luua amet, millel on ka vaja asukohta. aga ma ei tea, kas meil on siin vaja ametite inflatsiooni äh, ja seda, et meil neid üha rohkem on mulle tundub, et sellega olen ka teie küsimustele vastanud. veel üks punkt ja siin tuleb mul tõesti komisjoni kiita. tõesti väga täpselt vaadatakse seda, et õiguslik ale, alus oleks selline, millest kinni peetakse. tööjõuameti puhul eelarve väljatöötamise puhul me tõesti näeme, e, e, et teatud programmid äh, on sellised, millega Tööamet hakkab tegelema ja praegu juba nendest programmidest raha võetakse selleks, et anda Tööjõuameti eelarvesse vahendeid. see on minu arvates mõistlik, aga nagu ka teie, härra esimees, väga õigesti ütlesite ja ma toetan seda, õiguslik alus peab olema väga selgelt piiratud. kui me siin vaatame täpsemalt, siis me tõesti leiame ka veel tõendeid selle kohta, meil on siin amet, mis rahvusvaheliselt tegeleb noorte eh, koolitusega Torinos, nimelt on see amet, tihti kasutatakse seda amet tõesti sisepoliitiliselt ja seda meetoditega, mida me ei saa heaks kiita, nii et võib-olla siin on võimalik tõesti midagi veel kokku panna, aga härra esimees, minge tõesti äh, sisekomisjoni ja öelge midagi selle kohta, nad kindlasti ütlevad, see on meie amet ja me tahame, et ka meil mõni amet oleks. nii on see alati ja tõesti tegemist on äh, nagu komisjonide mängukannidega, isegi kui ei tohiks neid mängukannideks nimetada. tõesti, teatud ametitega tehakse tihedat koostööd, usaldus on olemas ja kolleegid siis vaatavad neid ameteid kui midagi, mis neile kuulub ja neil on tunne, et neilt võetakse midagi ära, kui hakatakse rääkima, kas üldse on vaja seda ametit või kas on vaja see amet kuskile mujale viia. Merci, merci, monsieur suur aitäh, härra raportöör. seega siis muudatusettepanekute tähtaeg on teada üheksateist äh, november kell kaksteist null null, kõige hiljemalt eelarvekomisjonis hääletus kümnes detsembril. nüüd annan sõna proua Haudalale, aga kuna tema ei ole siia jõudnud, siis ta palus, et härra Tarand saaks teda siin esindada ja anda meile aru oma projektist, oma arvamusest äh, meie komisjoni nimel. see puudutab äh, kalandusalast lepingut Euroopa Ühenduse ja Cotivari Vabariigi vahel. härra Tarand, sõna teil, palun. Uh, thank you, Mr President, I will be very brief. aitäh, lugupeetud esimees, teen lühidalt, sellepärast et äh, meil on siin ainult koordinaatorid peaaegu et kohal. aga küsimus on tähtis ma mäletan oma esimest raportit äh, siin komisjonis äh, rääkisin toona Euroopa Liidu ja Senegali lepingust äh, ja sellest ajast saati Senegali kalurid vannuvad, kasutades minu nime, sest tegemist on inimestega, kes ei saa täpselt aru, mida tähendab ja kui tähtis on tasakaalus Äh, leping ja nüüd äh, elevandiluu ranniku Cotivaariga proua Haudala üritab siis paremat äh, lepingut välja töötada ja ta palus mul välja tuua selle, et selle uue protokolliga on võimalik muuta äh, Äh, kalurite ja nende perekondade elu koha peal ja sellepärast me kutsume Euroopa Komisjoni üles, et keskendutaks dialoogile kohalike omavalitsustega, hoolitsemaks selle eest, et just kohalikud naised ja kalatöötlejad saaksid kasu sellest kokkuleppest, et neil oleks võimalik teenida äh, vahendeid ja panustada siis äh, kohalikku toiduahelasse, toidukindlusesse ja arengusse. see olekski minu poolt kõik, aitäh! suur aitäh, härra Tarand. meil on nüüd ülevaade olemas. ja saame toetada seda, mis proua Haudala soovib oma arvamuse sisse kirjutada. kolleegid, kes selle küsimuse vastu huvi tunnevad ja kes on jäänud nii äh, hiliseks tunniks sellel pärastlõunal äh, Te võite oma arvamust avaldada, proua Kardesabal ütles, et tegemist on suurepärase arvamusega, selle hinnangu peaksime edastama ka proua Haudalale, aga jah, see, kuidas härra Tarand seda tutvustas meile, oli vägagi osav ja veenev. hästi, kui keegi sõna ei soovi, siis äh, muudatusettepanekute osas äh, võin ütelda teile, et tuleb need esitada üheksandaks novembriks kella kaheteistkümneks ehk siis järgmiseks reedeks hääletus eelarvekomisjonis toimub kümnendal detsembril ja kalanduskomisjonis, kes on vastutav, kahekümne kolmandal jaanuaril. täiskogule jõuab see veebruaris. seega siis äh, kokkulepe äh, loodetavasti kinnitatakse ära enne järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi daamid ja härrad, sellega oleme me nüüd jõudnud päevakorraga ühele poole. ma tahaksin teile veel ütelda, et me tuleme kokku kahekümne esimesel ja kahekümne teisel novembril ning sellel puhul hääletame meie mida siis? täna me vaatasime läbi teatud arvamuseelnõud ja hääletasime neid. aga me peame need arvamused kõik läbi vaatama ja äh, see õnnehetk saabub kahekümne esimesel, kahekümne teisel novembril. kahekümne seitsmes november on meil ühiskoosolek äh, eelarve kontrolli komisjoniga ning vaatame õigusriigi küsimusi ja vajadust õigusriigi põhimõttest ning põhiväärtustest kinni pidada Euroopa Liidus. edasi investi-, Euroopa Liit koos äh, kontrolli, eelarve kontrollikomisjoniga ning samuti räägime euroala tugevdamisest ja kümnendal detsembril Strasbourgis siis toimub koosolek lisaks veel lisakoosolek eelarvekomisjonis, see on viimane, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. kindlasti ka üks suur hetk. nüüd aga palun, et koordinaatorid ja variraportöörid jääksid siia või siis pigem tuleksid tagasi seitseteist nelikümmend viis, selleks et maha pidada esimene lepitust ettevalmistav koosolek kaks tuhat üheksateist eelarve küsimuses. ning assistendid ja poliitilised nõustajad äh, võiksid siis siia kutsuda need, kes peaksid lepitusmeeskonnas olema. igalühel on väga oluline ülesanne täita ning eh, samuti tuleb regulaarselt siin kohal viibida, vastasel juhul võib kvoorumiga probleeme tekkida. kui keegi enam sõna ei soovi, siis sellega on tänane koosolek läbi. me tuleme tagasi seitseteist nelikümmend viis selleks, et ette valmistada lepitus ning esimene lepituskoosolek toimub eh, ülehomme hommikul kell üheksa